kinnitatud. pärast äh, Jan Duncani nimetamist Briti valitsuse liikmeks äh, konstateerib parlament tema äh, mandaadi tühjaks jäämist kahekümne kolmandast juunist alates. pärast seda, kui Therese Comodini Garcia sai Malta parlamendi liikmeks, konstateerib parlament seda, et tema mandaat on jäänud tühjaks pärast kahekümne neljandat juunit. pärast seda, kui Viktor Negrescu, kes sai Euroopa asjade ministriks Rumeenias, äh, konstateerib äh, parlament, et tema mandaat on samuti täitmata kolmekümnendast juunist peale. Äh, Suurbritannia pädevad asutused on teavitanud mind Euroopa Parlamendi saadiku John Flacki valimiseks kahekümne kaheksandast juunist kaks tuhat seitseteist ning Rupert Matthews ja Wajid Khani valimist kahekümne üheksandast juunist kaks tuhat seitseteist ning John Howarthi pärast kolmekümnendat juunit kaks tuhat seitseteist Äh, asendamaks Vicky Fordi, Andrew Lugerit, äh, Asfar Al-Khani ja Anneliise Tutsi, nii et tere tulemast uutele kolleegidele ning meenutan teile, et te olete Euroopa Parlamendi täieõiguslikud liikmed ning äh, vastavalt seda tingimustele, mida näeb ette meie